kolleegid, palun asuge kohtadele. kuulame tähelepanelikult. <laughs> mis sinul, kurat, kuulata, seda on sama palju teinud kui mina. Hmm. okei okay,, I m counting from ten to one. ma alustan nüüd kümnest üheni lugemist kreeka keeles ja pärast seda alustan kaheksa, seitse, kuus, viis, neli, kolm, kaks, üks. alustame hääletusega kuueteistkümnenda juuni koosolekul võttis esimeste konverents vastu resolutsiooni, millega laiendati majandus- ja finantskriisi erikomisjoni tööd. pikendati seda tööd, kuigi see pidi lõppema kümnendal oktoobril kaks tuhat kümme. see pikendati nüüd kolmekümne esimese juulini kaks tuhat üksteist vastavalt kodukorra artiklile sada kaheksakümmend neli. kas sellele on kellelgi midagi vastu rääkida? ei siis on see soovitus vastu võetud. selle erikomisjoni mandaat on pikendatud kolmekümne esimese juulini kaks tuhat üksteist. Προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία. Kallid kolleegid, nüüd siis hääletame. Lihtsustatud menetluse raames kodukorra kohaselt hääletame proua Hautala raportit Euroopa inimõiguste kaitseid toetav Euroopa Liidu poliitika. raportöör proua Hautala, te esitasite kaks muuda-, suulist muudatusettepanekut. proua Hautala, teil on sõna. Eh, president, there seems to president, tundub, et eh, fraktsioonid on kahe suulise muudatusettepaneku osas ühel meelel. üheks on ühtekokku panna paragrahvid kuus ja kakskümmend kaks eh, et siis kaubandusega seotud asjad oleks ka samas paragrahvis. ja teine puudutab üheksateistkümnenda lõike ümber öö, äh, sõnastamist ja ma loodan, et kumbki neist on ka aktsepteeritav. kas te olete nõus nende kahe suulise muudatusettepanekuga, jah või ei? probleeme pole. nii et üks hääletus nende kahe osas rap-, autole raportisse, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. päevakorra kohaselt hääletame härra Klintsi raportit. väärtpaberite üldsusele pakkumine ja läbipaistvuse nõuete ühtlustamine kõigepealt esimene plokk, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. seega teine plokk langeb ära. nüüd siis äh, muudetud ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nimeline hääletus õigusloomelise ettepaneku kohta. hääletus on avatud, suletud vastu võetud, palju õnne, härra Klints. päevakorra kohaselt hääletame nüüd härra Romeva Irueda raportit hariliku tuuni püügi dokumenteerimise programm. poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. ja teine plokk langeb ära. muudetud ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. resolutsiooni ettepanek, nimeline hääletus, avatud hääletus, suletud vastu võetud, palju õnne, härra Roomeva Irueda. päevakorra kohaselt hääletame härra Koljo raportit Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni ja Ki sätete kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias. esimene muudatusettepanek, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud? muudetud ettepaneku alane hääletus on poolt, vastu, erapooletuid on vastu võetud. nüüd nimeline hääletus resolutsiooni osas. hääletus on avatud, suletud, vastu võetud, palju õnne, härra Kalju. päevakorra kohaselt hääletame nüüd resolutsiooni ettepanekut majandus- ning rahanduskomisjonilt statistiliste andmete kvaliteet Euroopa Liidus ja komisjoni kontrolli volituste laiendamine, Eurostat. üks ainus muudatusettepanek on siin, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud päevakorra kohaselt hääletame härra Romeva Irueda raportit majanduslanguse ja finantskriisi soolised aspektid. esimene lõige, nimeline hääletus, avat-, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmas lõige, osade kaupa kaks osa, esimene osa. kes on poolt? nimeline hääletus. esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, hääletus on alanud. mõlemad on nimelised hääletused hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. neljas lõige. osade kaupa, siin on kaks osa, esimene osa, kes on poolt? vastu. erapooletuid, vastu võetud. teine osa, poolt. vastu. erapooletuid, vastu võetud seitsmes lõige. nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. esimene muudatusettepanek. kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud me ei alusta seda siin uuesti. kontrollime üle. esimene muudatusettepanek. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmeteistkümnes lõige, kes on poolt? vastu. erapooletuid. taas alustame uuesti, kolmeteistkümnes lõik, kes on poolt? vastu. erapooletuid, vastu võetud. kaheksateistkümnes lõige, nimeline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kahekümnes lõige. kahes osas, mõlemad nimeline hääletus, esimene osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kahekümne esimene lõige, kahes osas, mõlema puhul nimeline hääletus, esimene osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa hääletus on alanud lõppenud. tagasi lükatud. kahekümne kaheksas lõige kolmes osas ja kõigi puhul nimeline hääletus. esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa. hääletus on ava-, alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmekümnes lõige kahes osas ja nimeline hääletus. esimene osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kolmekümne esimene lõige, nimeline hääletus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. neljakümnes lõige, osade kaupa kaks osa, mõlemad nimelise hääletusega, esimene osa hääletus on alanud. on lõppenud. tagasi lükatud teine osa. hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. lõplik hääletus, nüüd nimeline hääletus. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. palju õnne härra Roomeva Iruedale. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της έκθεσης της κυρίας... Järgmisena hääletame proua Figureido raportit, mis puudutab naiste ja meeste võrdõiguslikkust proua Lulling, teie soovitate sõna? tahaksin viidata artiklile sada seitsekümmend viis kaks kodukorras selleks, et nõuda oma fraktsiooni nimel, et see raport saadetaks tagasi komisjoni. ma hoolikalt võrdlesin raportit, Roomeva raportit, mida just hääletasime, Figuredo raportiga ning täheldasime, et on sätteid, mis on täpselt samasugused nendes mõlemas raportis, on põhjenduspunkte, artikleid, mille sisu on täiesti samasugune, kuigi sõn-, mitte päris sõna-sõnalt. lisaks sellele see raport ainult kordab üle suures osas selle, mis oli juba kirjas Tarabella raportis naiste ning meeste võrdusõiguslikkuse kohta ja mida hääletasime siin veebruaris ma ei tea, kes on selle raporti autorid, kellel ei ole piisavalt inspiratsiooni ja kes vastutavad äh, selle plagiaadi eest. aga selleks, et vältida, et see parlament ei oleks mitte naeruväärne, siis peab selle raporti saatma tagasi komisjoni, selleks, et me seda uuesti seal hääletaksime, seda enam, et äh, see teema siin kordub. Mrs Luling, I think you have made your point. proua Luling, te põhjendasite oma arvamust väga hästi, teil on siin palju kogemusi. president, ma ei mõista, miks komis-, naistekomisjoni sekretäriaat ei ole piisavalt hoolikas siin olukorras. see ei ole hea töö, see ei ole hea õigusloomeline töö, selle peab tehasesse tagasi saatma. okei okay.. Dear colleagues, I will take one kolleegid üks kõne teie poolt poolt ja üks vastu, kes soovib proua Lullingu ettepaneku poolt kõneleda? keegi. ma eeldan, et proua Lulling argumenteeris niivõrd hästi. kes soovib vastu kõneleda, palun. Senhor uh,, eh, senhor presidente uh,, senhora Lulling, senhora president, proua Lulling ja Rahvapartei teavad, et tegelikult seda asja ju põhjalikult arutati. see oli tõesti põhjalik arutelu. ja oma panuse andsid kõikide fraktsioonide esindajad ning toimus ka hääletus. ning selge enamus tuli välja naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonis kaks häält olid vastu, üks oligi proua Lulling ja üks teine liige veel. aga peale nende kahe keegi ei hääletanud vastu, enamus olid poolt ja üks fraktsioon jäi erapooletuks. sellepärast ei esinda proua Lulling enamuse arvamust meie komisjonis ning ma loodan, et ei esinda ka parlamendi erine-, enamuse arvamust see ettepanek. proua Reding, volinik mäletate, et teisipäeva õhtul oli meil, tema oli kohal ja tema ütles ka, et äh, tema on selle poolt, nagu te kõik teate, kui te selles äh, osalisete selles arutelus, sest siin on väga kasulikke ettepanekuid äh, uue strateegia jaoks, mida töötatakse välja võrdsuse, võrdõiguslikkuse jaoks Euroopa Komisjonis, nii et palun hääletage selle poolt. The... ma panen selle ettepaneku saata raport tagasi komisjoni hääletusele, kes on selle poolt? vastu. kontrolligem elektrooniliselt, kontroll on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud So it was rejected. Okay. The request was rejected, so we proceed with the... ettepanek lükati tagasi, seega läheme hääletusega edasi. muudatusettepanek viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kuus poolt. muudatus kuus, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanekut kuus siis, olgu, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige kakskümmend üks kahes osas esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud olgu, kontrollime siis veel kord. kui mul nüüd õigus on, siis rohkem kunagi ei kontrolli, olgu. teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kolmkümmend kuus, kahes osas, esimene osa kes on poolt? vabandust, jah, kes on poolt, vastu, äh, vastu võetud, teine pool, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. lõige viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige seitsekümmend üks, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige seitsekümmend kaks kahes osas, vabandust, muudatusettepanek üks, muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. siis lõige seitsekümmend kaks kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu. erapooletud. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud lõige seitsekümmend kolm kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige seitsekümmend neli, nimeline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige seitsekümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt? vastu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 kas kellelgi on siin oma ettepanek? igatahes läheme edasi, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud siis põhjenduspunkt S, siin on suuline muudatusettepanek, palun. selge, mul on see juba käes, põhjenduspunkt S. hääletus on alanud, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud. siis lõpphääletus, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. lõpphääletus. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, palju õnne, proua Figureidu päevakorras on järgmiseks hääletuseks erikomisjoni liikmete nimetamine kahe tuhande kolmeteist aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjoni. muudatusettepanekuid ei ole, seega on see ettepanek automaatselt vastu võetud. nüüd päevakorras on järgmine hääletuspunkt, resolutsiooni ettepanek spordist, eriti sportlaste esindajatest, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud osas äh, vastu võetud muudatus kaks. muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõpphääletus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd järgmine päevakorrapunkt, kuus resolutsiooni projekti Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumise järelduste kohta mis toimus Rostovis kolmekümne esimesest maist esimese juunini kaks tuhat kümme. kõigepealt hääletame roheliste resolutsiooni ettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, siis ühisresolutsioon lõige kaks siin on ka suuline muudatusettepanekut härra Saarjus-Volskilt, palun. Uh härra esimees, ma pakun välja järgmist et kui me selles teises lõikes räägime moderniseerimisest Venemaaga seoses, et me teeksime selgeks, et tegemist ei ole mitte tehnoloogia ja majandusega, vaid ka ühiskonna küsimustega, sellepärast ma pakungi siia välja, et paneksime nende sõnade järele partnership for modernization, which should embrace both economy and society, suur tänu. suur tänu, kas keegi on selle muudatusettepaneku vastu? ei, tore, siis lõige kaks suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt? vastu? erapooletult vastu võetud. lõige kuus, nimeline hääletus. õigemini siis muudatusettepanek viis, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud siis lõige kümme. ka siin on suuline muudatusettepaneku härra Saari-Suvalski, palun. härra esimees, ähm, kümnenda lõike osas tahan ma rääkida ja arvestades seda, et me võtame ühehäälselt vastu otsuseid ka välispoliitika ja energia osas, siis me alati välistasime energia kasutamise välispoliitika vahendina. sellepärast ma pakun, et selle kümnenda lõike lõppu pandaks järgmised sõnad. Excluding the use of energy as a foreign policy tool. suur tänu. kas kellelgi on vastu öelda midagi sellele muudatusele? ei. siis muuda äh,, hääletame muudatud kujul muudat-, lõiget kümme, kes on poolt vastu, erapooletud vastu võetud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 muudatusettepanek kaks kahes osas koos muudatusettep-, äh, suuliste muudatusettepanekutega. esimene osa, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. teine osa, hääletus on alanud. Pere Sufurias hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nimeline hääletus, kolmas muudatusettepanek, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd lõpphääletus, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud. seega kõik ülejäänud resolutsiooni projektid kukuvad ära. järgmisena hääletame seitset resolutsiooni ettepanekut Iisraeli sõjalise operatsiooni kohta humanitaarabi vedanud laevade vastu. härra Tannok kodukord. ma protesteerin, meie fraktsioon ei hääleta ühisresolutsiooni vastu, me hääletame selle vastu sellepärast, et ALDE koordinaatorid, kes orgineerisid seda ühist, ei vaevanud üldse meid kutsuma läbirääkimistele eeldades, et meie ei hakkaks niikuinii üks, ühele, ühisele tekstile alla kirjutama. kõik minu üksteist aastat, mis ma siin olen olnud, on, on, sellist asja pole kunagi juhtunud ja seda ei tohi ka kunagi hiljem juhtuda enam. ja meil on nüüd ainult võimalik hääletada ainult omaenda resolutsiooni osas Me... lubage, härra Tšanok, lubage, et ma osutan teile seda, et see, mida teie ütlesite, see oleks pidanud olema meil hääletuse seletuste juures, mitte praegu, aga sellegipoolest suur tänu teile. Μία ψήφος επί τελικού ψηφίσματος με ονομαστική hääletus, nimeline hääletus selle resolutsiooni osas, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. palju õnne. päevakorra kohaselt hääletame kuut resolutsiooni ettepanekut piinamisvahenditega kauplemine kaheksas muudatusettepanek, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. viies muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuues muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitsmes muudatusettepanek poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. esimene muudatusettepanek, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmas muudatusettepanek, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. neljas muudatusettepanek poolt. vastu. erapooletuid tagasi lükatud. teine muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus on avanud, alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõplik hääletus poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. päevakorra kohaselt hääletame kuut resolutsiooni ettepanekut, olukord Korea poolsaarel. esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. härra Katšin, suuline muudatusettepanek tema poolt üks hetk. meie pakume välja suulise ettepaneku üheksanda lõige kohta, mis on struktuurselt e-, e ebaõige, me tahaksime, et võetaks välja sõna disarmament esimeselt realt sellepärast et need ei ole mitte disarmament äh, kõnelused, vaid need on äh, tuumarelva äh, kõnelused. nõnda, et jääks siis niiviisi, et kutsutakse üles ühiselt koos töötama selle nimel, et võetaks, et jätkataks läbirääkimisi tuumaprogrammi osas. tahate siis, et võetakse välja sõnad disarmament ja asemele pannakse nuclear talks, kas nii? niisiis üheksas lõige hääletame, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. teine muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletuid vast-, tagasi lükatud. lõplik hääletus selle ühisresolutsiooni kohta poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud päevakorra kohaselt hääletame resolutsiooni ettepanekut Välisasjade komisjonilt Bosnia ja Hertsegoviina. üheteistkümnes muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaheteistkümnes muudatusettepanek kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmeteistkümnes muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuues muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine muudatusettepanek poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitsmes muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaheksas muudatusettepanek kahes osas. esimene osa, poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. üheksas muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kümnes muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud viies muudatusettepanek, poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime üle. elektrooniline kontroll, see viies muudatusettepanek, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kolme häälega kolmas muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõplik hääletus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. päevakorra kohaselt hääletame viit resolutsiooni ettepanekut, mis puudutavad Euroopa Liidu USA õhutranspordilepingut. seitsmeteistkümnes lõige. poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kaheksateistkümnes lõige poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kahekümne esimene lõige poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kahekümne teine lõige poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige kakskümmend kuus, kolmes osas. esimene osa poolt, vastu erapooletuid vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. lõplik hääletus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud päevakorra kohaselt hääletame resolutsiooni ettepanekut Transpordi- ja Turismikomisjonilt esimese raudteepaketi direktiivide rakendamine. üks muudatusettepanek ainult, number üks. poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. lõplik hääletus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud päevakorra kohaselt hääletame kuut resolutsiooni ettepanekut, mis puudutavad üleujutusi Kesk-Euroopa riikides, eelkõige Poolas, Tšehhi Vabariigis, Slovakkias ja Ungaris. härra Svoboda, teil on sõna, palun. Ja, herr präsident ich weiß nicht wie man das jetzt noch hinzufügen kann aber gerade in diesen tagen ma ei tea kuidas me saame selle lisada juurde aga viimasel äh, päevadel on olnud prantsusmaal ka hirmsad üleujutused ma ei tea kas me saaksime selle ka siia lisada võibolla ühe lisalause paneksime siia juurde et kahetseme äh, äh üleujutusi ja nendega kaasnevaid ohvreid kas me, me äh, ei saa võtta vastu sellist resolutsiooni ilma et me jätaksime prantsusmaa välja aitäh How do we deal with this? I take that as an oral amendment in the paragraph with the wording proposed by Mr. Swoboda. Κύριε Σόβα, θα πάρουμε αυτό το οποίο προτείνεται ως προφορική τροπολογία. Με... Härra Svoboda, võtame teie ettepaneku suulise muudatusettepanekuna vastu teie sõnastuses. kas on vastuväiteid sellele suulisele muudatusettepanekule poolt siis? kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud teine muudatusettepanek, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmas muudatusettepanek, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud neljas muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. lõplik hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. päevakorra kohaselt hääletame resolutsiooni ettepanekut viielt fraktsioonilt, mis puudutab õigusalast koolitust. üks ainus hääletus, lõplik hääletus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud päevakorra kohaselt hääletame härra Milana raportit Uus hoog Euroopa vesiviljeluse säästva arengu strateegiale. härra Kolnis soovib sõna, palun. viisteist sekundit, härra president. õigusalases koolituses peab koolitama ka, peab mainima ka parlamendiliikmete õigust äh, mind äh, üritati omavoliliselt arresteerida, rikkudes minu äh, parlamendisaadiku puutumatusõigust. ma väitsin, et mul on see Lyoni koda-, kohtunikule. palun võtke seda arvesse ning palun, et parlamendi president äh, kutsub korrale Prantsuse ametivõimud nii nagu vaja. suur tänu. kolmas muudatusettepanek, poolt vastu, tagasi lükatud. kaheksas lõige, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viieteistkümnes lõige, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kahekümne üheksas lõige osade kaupa ka kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime üle. teine osa, elektrooniline kontroll. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kolmekümne kuues lõige poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmekümne kaheksas lõige poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. neljakümnes lõige poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. neljakümne teine lõige poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud neljakümne kolmas lõige poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. neljakümne neljas lõige poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. neljas muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viies muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud põhjenduspunkti poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, põhjenduspunkt J poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, põhjenduspunkt kaks siis V poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, põhjenduspunkt X poolt kes tahab üle kontrollida, kaks siis või? ma tean teid. hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. Engrinnete. Recital res. vastu võetud Recital X, IPER. Äh, põhjenduspunkt X poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. lõplik hääletus, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. meeldivat nädalavahetust, kallid kolleegid. Προχωράμε στις επεξηγήσεις ψήφου nüüd selgitused hääletuste kohta. Hautala. Hautala raport kõigepealt. Ah? kes soovib kõnelda? Raposelt. president, ma hindan teie juhtimist hääletuse ajal, tõesti tegite väga hästi, aga ma palun mul on palve kõikidele asepresidentidele, et